E, otwieram posiedzenie. Proszę Państwa o, za, o zajęcie. Kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. Posiedzenie zostało otwarte. Me kuulutame tänase istungi avatuks. Kõigepealt sooviksin teatada, et ma sain teate härra von Rompuylt kes teavitas mind nõukogu otsusest konsultatsioonide kohta Euroopa Parlamendiga